Gabriele Preuss on siis äh, nimetatud AKV ähm, äh, parlamentaarsesse komiteesse Evelyn Gebhardi asemel. kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis on see nii kinnitatud. IMCO komisjon on vastu võtnud soovituse mitte võtta